kohta on mingisuguseid märkuseid, sellisel juhul on protokollid kinnitatud. tahaksin teid teavitada, et diplomaatide galeriis on meil eh, Kiievi patriarh ja oma, tema saatkonnaga Euroopa Parlamendi nimel sooviksin teid tänada tema pühadust, meie, tema visiidi eest. see saadab tugeva sõnumi dialoogi ja rahu nimel meil ei, meil on suur au teid siin vastu võtta. pärast eh, Jean-Philippe Albrechti eh, mandaadist loobumisest kuulutame